Rose... Bulgaaria Vabariigi president Rosen Plevneliev. Bitte. Sehr geehrter Herr austatud äh, president Plenelijev, tere tulemast Euroopa Parlamenti! meie jaoks on suur au, et te täna siia tulite. Teil on pikki aastaid juba olnud tihe side Euroopa institutsioonidega, teie riik on oluline liikmesriik Euroopa Liidus viimase kahe aasta jooksul Äh, on meie ees eriti seisnud rändealased väljakutsed, äh, mis ka teie riiki puudutavad, seetõttu on mul väga hea meel, et härra Plevnejev, te täna siia meie ette kõnelema tulite. palun, teil on sõna, härra president. lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad, head sõbrad, mul on privileeg täna pöörduda teie poole Bulgaaria presidendina. mul on suur au